Philip Kasmarek, Maria Padija-Kutšet, Mihhail Kaaler, Katrin Kress ja Fiona Hall ja see puudutab äh, arengualast haridust ja äh, aktiivset ülemaailmset kodanikuks olekut. see on saanud enamuse parlamendisaadikute allkirjad ning vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm eh, saadetata, saadetakse see edasi adressaatidele ning võetakse vastu osana nendest dokumentidest, mis võetakse vastu sellel istungil ja avaldatakse ka protokollis. härra Katsmarek, teil on sõna president, daamid ja härrad, selle deklaratsiooni algatajate nimel tahaksin teid tänada toetuse eest. arengualane haridus on väga oluline ning on väga oluline, et te toe-, väga hea, et te toetasite seda deklaratsiooni, tahaksin teid kõiki selle eest tänada, aitäh. aitäh, härra Kaczmarek. kirjalik deklaratsioon null null üks null aastast kaks tuhat kaksteist mis puudutab käsitsi valmistatud jäätise Euroopa päeva